So hezké odpoledne, kolegové, denní zasedání. tere päevast, kolleegid. jätkame istungit. ma näen, et härra Romevai Rueda palub sõna. kas see puudutab kodukorda? ja see on lihtsalt üks infopunkt, millest ma just kuulsin juba mõned nädalad toimub Lääne-Saharas äh, selline asi, et Palahuni regioonis on kaksteist tuhat naist ja last oma küladest välja aetud. see on poliitiline, majanduslik ja, majanduslik ja sotsiaalne olukord, mis muudab elu selle piirkonna inimestele võimatuks. ma tõstatan selle teema äh, sellepärast et äh, Maroko võimud on tegutsenud vägivaldselt sellel nädalavahetusel ja ma palun, et parlament sellele tegevusele reageeriks, aitäh. aitäh, me võtame selle teadmiseks. see oli töökorda puudutav märkus ja tegelikult sisuliselt äh, ei ole äh, Äh, Lääne-Sahara olukord meil täna päevakorras, aga ma võtan teie info teadmiseks. eilse, eilne protokoll ja vastu võetud tekstid on teie käsutusel, käsutuses, kas protokollil on vastuväiteid? kui ei, siis loeme selle vastuvõetuks. järgmine päevakorrapunkt